Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2000 kuueteistkümnenda juuli protokoll on teile välja jaotatud. kas kellelgi on märkusi selle kohta? ma ei näe, et keegi sõna soovib. seega protokoll on kinnitatud. rahvapartei on, vabandust. Belgia võimud on mind informeerinud, et Jean-Claude Marco on määratud sellisele ametikohale, mida ei ole võimalik ühitada ähm,